vastuolusid muutuma rahv-, muutma rahvusvahelisteks, ähm, tegutsegem koos ja tulevik on meie kõigi kätes, suur tänu! suur tänu, härra kolleeg Severin ja ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Valean, palun! Yes, thank you. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid,